ja tähtis on, et meeste ja naiste palgaerinevused kaoksid. aitäh, äh, sellega on arutelu lõppenud ning hääletus toimub homme kell kaksteist. päevakorra kohaselt läheme nüüd härra Triantafilidise raporti juurde, mis puudutab Euroopa Liidu sisese solidaarsuse tugevdamist asüülipoliitika vallas härra Triantafilides, kas te olete kohal? jah. volinik, äh, lugupeetud president, daamid ja härrad, läbirääkimised Euroopa ühtse varjupaigasüsteemi üle on kestnud juba palju aastaid. me oleme äh, jõudnud mõningatele edusammudeni ning uus ajastu on algamas. samas Äh, viitavad paljud märgid sellele, et see, mis me saame, ei ole see, mida me ootasime. jah, loomulikult äh, äh, mõned positiivsed arengud on tulekul, aga nende rakendamine võtab aega, see toimub etapiviisiliselt. parlamendina me peame saatma komisjonile ja liikmesriigidele väga selge signaali, mis puudutab meie soove solidaarsuse tugevdamise osas Euroopa Liidu asüülipoliitikas selles äh, konkreetses raportis me oleme leidnud tõesti sobiva sõnaduse, sõnastuse selle kohta, mida solidaarsustegevus äh, tegelikult tähendab, eelarve jagamist erinevate liikmesriikide vahel näiteks. nüüd äh, soovime, et komisjon tuleks meie ette asjakohaste õigusloomealaste ettepanekutega, et me saame täita neid kohustusi, mis meil on ja mis lähevad tagasi aastasse tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa. tahaksin tänada kõiki parlamendifraktsioone väga hea koostöö eest selle raporti koostamisel, aitäh! aitäh! ja nüüd vaba mikrofoni voor. ja kõige, saab sõna härra Papa-Nikolau üheks minutiks. aitäh! Rahvapartei fraktsiooni nimel äh, tahaksin äh, kõigepealt tänada raportööri väga hea raporti eest ning tahaksin rõhutada, et on äärmiselt oluline, et meil täna see arutelu toimub, jah, me oleme juba eel selle raporti ettevalmistamas faasis seda teemat arutanud praegu on äh, läbirääkimised äh, varjupaigapaketi üle käimas ning seetõttu me oleme pidanud kinni pidama väga rangest ajakavast. Äh, siin raportis me tutvustame oma seisukohti, esitame oma ettepanekud, oma nägemuse asjast ning ma arvan, et kui läbirääkimised kord lõpule jõuavad, siis on sellest raportist meile palju kasu, nagu raportöör ütles, sellepärast et Äh, asüülipaketiga on äh, seotud väga palju probleeme, eriti just nimelt äh, solidaarsuse ja kohustuste jagamise vahel raportöör on juhtinud tähelepanu kõigile olulistele probleemidele ja ma soovin talle edasises töös edu. ja nüüd härra Romeva Irueda Äh, tahaksin tänada raportööri äh, kas või näiteks selle eest, et ta oma raportis hoolitses selle eest, et Euroopa ühtne varjupaigasüsteem tõesti äh, toimiks korrektselt ning ta ütles oma, raportöör ütles, et need inimesed, kes surevad, üritades pääseda üle Vahemere, jõuda Euroopasse, nende inimeste arv järjest kasvab, niisiis konkreetsete meetmete puudumine olukorraga toimetulemiseks Äh, ja just sellise, selliste olukordadega toimetulemiseks nagu Kreekas äh, nõuab väga tugevat suhtumist liikmesriikidelt. Äh, me räägime siin inimõigustest, tegu on kollektiivse poliitilise vastutusega. me peame aitama üle saada nendest probleemidest, mis paljudel liikmesriikidel on ja mida nad üksi ei suuda lahendada. ma arvan, et paljud ettepanekud, mis siin raportis on tehtud, on selles mõttes väga head. aitäh Äh, proua Mosescu Pukovitš järgmisena. kas teda ei ole kohal? niisiis, teda ei ole kohal, proua Passescu järgmisena. aitäh, president äh, asüüliproblemaatika Euroopa Liidu teemal on väga delikaatne ja keeruline probleem. Äh, kui me räägime asüüli äh, taotlusest, siis need äh, kokkulepped Need meetmed, mis praegu eksisteerivad, neid saab ainult parandada solidaarsuse teel meil on vaja tagada selline solidaarsus Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. Rumeenia on saanud aru, et on vaja teha koostööd nende liikmesriikidega, kuhu tuleb palju asüülitaotlejaid Äh, ka äh, Ru-, äh, jah, Rumeenias on neid asüülitaotlusi suhteliselt vähe, aga me oleme aru saanud, et me peame aitama neid riike, kes seisavad silmitsi suurte rändevoogudega ja ma loodan, et tulevane finantseerimine samuti aitab kaasa paremale koostööle liikmesriikide vahel asüülivalga. proua, proua Vlasikova järgmisena. aitäh Euroopa Liit on võtnud endale kohustuse äh, vii-, äh, viia lõpuni Euroopa ühise varjupaigasüsteemi väljakujundamine. Äh, kõne all on ühtsed eeskirjad, ühtsed regulatsioonid rahvus ning meie eesmärgiks on selle süsteemi äh, lõpuleviimine. meil äh, on siin tegemist nii hästi sisserändajate kui varjupaigataotlejatega, pagulastega, meil on tegemist saatjate alaealistega. Äh, kõik need rändevood on erineva iseloomuga ning seda tuleb arvesse võtta. liikmesriigid ei ole sageli suutelised kõikide varjupaiga taotlejate taotlusi kiiresti läbi vaatama, meil on vaja jaotada äh, kohustused ja pädevused õiglasemalt, meil on vaja parandada tehnilisi äh, võimalusi. nii, äh, järgmisena saab sõna proua Dunjan Hofstein, Hohenstein me wszyscy znamy problemy Malty, problemy Włoch. me oleme kõik kursis Malta probleemidega, Itaalia probleemidega, Lampedusa probleemidega, Kreeka probleemidega. kõik need riigid asuvad Vahemere ääres, aga me ei räägi eriti palju eh, Ida-Euroopa naaberriik, riikide naaberriikidest, aga Äh, meie kõigi ees seisavad tohutu suured väljakutsed. meil ei tohiks Euroopa Liidus olla sellist eraldusjoont Lõuna-Euroopa probleemide vahel ja Põhja-Euroopa probleemide vahel. meil peaks olema üks ühine poliitika ning mul on väga hea meel selle üle, et äh, nii paljud meist siin kõnelevad Euroopa solidaarsusest. meil on vaja järelevalvet või võib-olla isegi ühist piirivalvet, kui meil see oleks, siis me saame tagada selle, et sisserändajaid koheldakse vääriliselt, väärikalt. niimoodi, et nad tõesti saaksid Euroopasse jõudes siin ka väärikalt elada härra Paška järgmisena. härra president, härra volinik, me näeme, et pärast Araabia kevadet on äh, sisserändajate vood suurenenud, äärmiselt oluline on, et meil oleks ühine poliitika äh, ning just lõunapoolsed Euroopa Liidu liikmesriigid vajavad, et teised liikmesriigid neid toetaksid, et koormus ei langeks ainult neile lihtsat lahendust, aga ei ole liht-, kõige lihtsamad lahendused ei too kaasa alati parimaid lahend-, võimalusi. inimesed tulevad Euroopasse lootes leida paremat elu, endised koloniaalriigid äh, on nende sihtkohaks, nad loodavad, et nad integreeruvad sellesse ühiskonda, toetudes sellele, et nad valdavad ka äh, seda keelt. Indiast tulevad aga inimesed, kes räägivad inglise või prantsuse keelt, kui nad aga tulevad Eestisse või mõnesse muusse riiki, kus neid keeli ei mõisteta, tekivad väga suured integratsiooniprobleemid. integratsioon on tegelikult võimatu ning niisuguse olukorra lahendamiseks Äh, tuleks äh, jätta neile inimestele võimalus valida, millises riigis nad soovivad integreeruda, kus nad soovivad elada, aitäh! ja lõpetuseks saab sõna härra Mikolašik. Äh, suur aitäh! komissar. aitäh, härra president, austatud härra volinik, lugupeetud saadikud Euroopa ühine varjupaigasüsteem äh, peab tõepoolest kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks valmis saama, me peame saama äh, selle äh, lõpule viidud, see tähendab süsteemi, kus kõik liikmesriigid ühendavad oma jõupingutused ma saan aru nende kolleegide murest, kes tulevad riikidest, kus migratsioonivood on eriti suured, Kreeka, Itaalia, Malta, kuid see riik, kus mina elan, puutub kokku nende sisserändajatega, kes Äh, ei näegi meie riiki enam läbisõiduriigina, vaid kes tõepoolest tahavadki siia jääda, kes tahavad Slovakkiasse jääda äh, ning äh, meil on ka oma punktid, kus sellised inimesed elavad, ma külastasin üht niisugust, tutvusin, millised on nende võimalused tervishoiu valdkonnas, millised on nende integratsioonivõimalused ning siin on veel väga palju teha aitäh, härra Mik-, aitäh, härra Mikolašik ja sellega oleme me selle arutelu lõpetanud ja sõna saab nüüd volinik aitäh, president, lugupeetud saadikud, kõigepealt tahaksin tänada raportööri härra Triandafilidist ning teisi parlamendisaadikuid selle töö eest, mida nad selle raportiga on teinud. komisjon tervitab Euroopa Parlamendi panust Euroopa Liidu sisese solidaarsuse arendamisel asüüli vallas. meil on väga hea meel, et meie seisukohad olulistes küsimustes on lähedased. nimelt see, et solidaarsus peab käima käsikäes vastu, vastutustundega, kõik osalised peavad oma kohustusi täitma. Need suunad, kuidas solidaarsus on, peab arenema, on leidnud kinnitust kõikide institutsioonide poolt. praktiline koostöö ja tehniline abi, samuti koordineeriv ja toetav te-, toetustegevus peab olema käsikäes õigusloomealase ühtlustamisega rahaline solidaarsus, paindlikud, kiiresti kasutusele võetavad süsteemid, tihe partnerlus kõigi osapoolte vahel Äh, vastutuste ja kohustuste jagamine liikmesriikide vahel. tahaksin äh, jagada teiega komisjoni põhimõtteid, millest me lähtume asüülipoliitika väljatöötamisel. kõigepealt äh, meie tegevus solidaarsuse vallas peab olema kõikehilmav ja, kõikehõlmav ja tasakaalustatud me peame võitlema ebaseadusliku rändega, aga solidaarsus tähendab ka seda, et meil on olemas hästi toimiv ühtne Euroopa varjupaigasüsteem. solidaarsus asüüli vallas ei puuduta erakorralisi olukordi või olukordadele reageerimist. parim viis, kuidas saavutada vastastikune usaldus, on see, et solidaarsus on liikmesriikide igapäevase tegevuse osa, me peame toetama näiteks integratsioonitegevust selline igapäevane solidaarsus peab olema tulevikus meie tähelepanu keskmes Äh, sest see on poliit-, muide, see on poliitiliselt vähem nähtav kui näiteks äh, hädaolukorrad. me peame täitma kõiki neid kohustusi, mida me oleme võtnud, komisjon on koostamas raportit solidaarsusküsi-, küsimusi, samuti rände ja varjupaiga küsimustes. seda raportit ette valmistades äh, palub komisjon liikmesriigid ekspertide kohtumisele, et praegust olukorda arutada Äh, peatuksin ka sellel kriitikal, mis raportis on Dublini määruse aadressil ning soovitustele, et tuleks kasutusele võtta uus süsteem äh, asüülitaotlejate ümberasustamiseks. Dublini süsteem ei ole kahtlemata ideaalne. kahe tuhande seitsmendal aastal läbi viidud hinnang äh, näitas, et see paneb liikmesriikidele ebaproportsionaalse koorma nende geograafilise asendi tõttu Äh, viimase aja kogemused näitavad, et äh, liikmesriigid, äh, kellel ei ole välispiiri, on samuti sattunud ebaproportsionaalse rändesurve alla. jah, mõned, mõnes mõttes on liikmesriikide positsioon ebavõrdne ning äh, mõnedel asüülitaotlejatel on äh, seetõttu paremad võimalused kui teistel. Äh, Dublini määrus üritab neid probleeme lahendada ning me peame seda asüülipoliitikat teises faasis lihtsalt rohkem ühtlustama, me peame institutsioonides läbi viima läbirääkimised, mis puudutavad Euroopa ühtset varjupaigasüsteemi. aitäh, härra Dali, sellega oleme selle arutelu lõpetanud ja läheme üle järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on äh, arutelu ravimiohutuse järelevalve üle. tegemist on siis äh, proua äh, MacAvani raportiga ja tegemist on ühe direktiivi muutmise ja määruse muutmisega. niisiis annaksingi kõigepealt sissejuhatuseks sõna neljaks minutiks proua MacAvanile. aitäh, president